Laura Ferrara raportiga, mis puudutab üldsuse juurdepääsu dokumentidele aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. kõigepealt annangi sõna raportöörile proua Ferrarale, palun, neli minutit on teil. suur tänu. kallid kolleegid, kõigepealt ma tahan tänada variraportööre, meil oli väga viljakas viljakas koostöö, väga huvitavad kohtumised ja olen väga tänulik ka kodanikele, kes tegid ettepanekuid, mis läksid ka kirja meie resolutsiooni. jah, viimastel kuudel eh, me oleme palju ära teinud, meil on tulemuseks hea tekst, eh, see tagab suurema läbipaistvuse ja kodanike parema kaasamise institutsioonide töösse ja see on eriti tähtis ajahetkel, mil kodanikutel puutub usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu, nad teavad, et meie otsused mõjutavad neid, aga samas neil ei ole kaasarääkimisvõimalust aga tähtis on, et sõnadele järgneksid teod. jah, varem oleme vastu võtnud resolutsiooni siin parlamendis, aga jätkutegevust ei ole olnud. aga läbipaistvus ja osalusdemokraatia on ju peamised demokraatlikud põhimõtted, mis on kirjas ka Euroopa Liidu aluslepingus. jah, osalusdemokraatia, e, mis on Euroopa aluseks olnud päris algusest peale Mm, sellele on suurt rõhku pandud ka minu tekstis, nimelt meil on vaja platvormi, et kodanikud kaasata. me peame vaatama, kuidas äh, ka riigieelarveid, Euroopa Liidu eelarvet selleks kasutatakse. Äh, meil on vaja, et meil oleks selline äh, üks kontaktpunkt, kus pääseb juurde infole kõikidele Euroopa Liidu institutsioonid puudutavatele küsimustele ja meil on vaja mõelda ka puuetega inimeste peale, kelle juurdepääsetavus sellele infole peab paranema. samuti on vaja kaitsta rikkumistest teatajaid tõhusalt ning on vaja astuda samme tagamaks, et neilgi oleks äh, oma õige roll demokraatlikus süsteemis. nüüd ka räägime kolmepoolsete läbirääkimiste praktikast, kodanikud ei tea sellest pea mitte kui midagi Ehm, aga me kutsume üles ka eh, üldsust teostama järelevalvet kolmepoolsete läbirääkimiste üle. ja kindlasti eh, peab mõtlema ka sellele, et lobitöö tegijatel on väga hõlbus juurdepääs igasugustele dokumentidele, mis ei ole avalikud ja sellega saavad nad mõju eh, avaldada. tähtis on, et kodanikel oleks kõigest sellest palju suurem sõnaõigus kui praegu. nüüd kohustuslik lobitöö tegijate nimekiri nendest, kes teevad tööd Euroopa Liidu institutsioonides ja samuti informatsioon rahvusvaheliste lepingute kohta, ka siin peab olema kõik läbipaistev. tähtis on, et oleks juurdepääs seonduvatele dokumentidele ja see, mis toimub liikmesriigi tasandil, ka see peab olema läbipaistvam. inimesed ei tea sellest midagi. juurdepääs dokumentidele peab olema suurem ja kindlasti ka kõik need, kes saavad toetust Euroopa Liidu eelarvest, ka nende kohta peab olema informatsioon läbipaistev. ei saa käed rüpes istuda sest sellega äh, tõstab pealt natsionalism, äh, käegalöömine, huvide konfliktid suurenevad. kodanikud näevad, et toimuvad mingid menetlused, millest nad sugugi aru ei saa. ja see ei ole demokraatlik. mina usun osalusdemokraatiasse ja tähtis on, et oleks kodanikel tagatud juurdepääs dokumenti. jah, mm, teil on veel võimalus ka meie arutelu lõpus kaks minutit sõna saada, et eh, oma lõppmärkusi meiega jagada, aga nüüd proua volinik Jurova, palun, teil on sõna. proua president, lugupeetud saadikud Eh, jah, president Juncker ütles, et komisjon seisab demokraatlike muutuste ja läbipaistvuse eest, see on üks kümnest prioriteedis Euroopa Komisjonis ja need otsused, eh, mis siin langetatakse, eh, mõjutavad miljoneid Euroopa Liidu kodanikke, sellepärast tuleb otsused vastu võtta läbipaistvalt. jah, meil on väga kõrged eh, läbipaistvuse standardid juba olemas, aga me parandame eh, ja kohandame neid veelgi, kus see asjakohane on. komisjon tervitab seda, et teie resolutsioon kutsub parlamendisaadikud ja nõukogu äh, järgima äh, komisjoni praktikat ja avalikustama informatsiooni kohtumiste kohta, mis toimuvad tipp-poliitikutega ja otsetajatega. Äh, komisjoni informatsioon on avalik olnud kümne tuhande sellise kohtumise kohta ja selline eh, eh, traditsioon peaks saama kõigi institutsioonide töö osaks. samuti, mis puudutab kohtumisi lobitöö tegijatega po, valitud poliitikutega otsuste langetajatega. jah, me toetame eh, teie toetust, et eh, te leiate, et peaks olema ka kohustuslik läbipaistvuse register, mis hõlmaks kõike kolme mm, institutsiooni ja me käivitasime esimesel märtsil kaks tuhat kuusteist juba avalikkusega konsultatsioonid ja kavandame oma ettepaneku esitada aasta teisel poolel. me oleme veendunud sellest, et kolm Euroopa Liidu institutsiooni, kes tegelevad seadusloomega, eh, peavad olema läbipaistvad. Eh, komisjon tervitab ka uut institutsioonide vahelist kokkulepet parema õigusloome kohta. selles kokkuleppes komisjon koos kahe teise institutsiooniga võttis kohustuse parandada läbipaistvust veelgi eh, õigus õigusloomemenetluses ja ka näha ette praktilised meetmed, kuidas teha koostööd tulevaste rahvusvaheliste läbirääkimiste osas. samuti delegeeritud aktide registri loomine aasta kaks tuhat seitseteist lõpuks on meil kavandatud ja seegi parandab ehm, läbipaistvust ehm, õigusaktide osas, mis mõjutab kodanikke ja äriühinguid jah, me kutsume üles ehm, ka seadusand-, tootjaid oma menetlusi vastu võtma ja juurdepääsu dokumentidele parandama. tähtis on, et see puudutaks kõiki Euroopa Liidu institutsioone, ameteid, üksusi. Euroopa Komisjon on järjekindralt äh, toetanud seda, et äh, kaasseadusandjad leiaksid ühise meele ka selles, kuidas ajakohastada äh, Äh, määrust tuhat nelikümmend üheksa aastast kaks tuhat üks. jah, komisjon on juba kehtestanud äh, hea praktika dokumentide registreerimiseks ja avaldamiseks oma registri kaudu ja me toetame pilootprojekti, äh, mille tuli parlamendilt ja eesmärgiks on tagada hõlpsam juurdepääs mittesalastatud dokumentidele, mis valmivad Euroopa Liidu institutsioonides selle projekti edu sõltub nüüd sellest, kuivõrd järjekindlad on institutsioonide dokumentide haldamise süsteemid ja kuivõrd ühilduvad nad on, tähtis on, et siin ei oleks dubleerimist. komisjon näeb ka vaeva sellega, et äh, avaldada oma dokumendid nii, nagu õigusaktid äh, Eh, ette näevad. Eh, täna praegused eeskirjad ja tegevuspraktikad peavad tagama ühelt poolt läbipaistvuse, teiselt poolt kaitsma ka isikuandmeid. ja eh, mis puudutab teie ettepanekut läbipaistvuse ametnik luua, siis ma kinnitan teile, et esimene asepresident Timmermans, kes kahjuks ei saanud täna isiklikult siia kohale tulla, on see volinik, kes eh, peab parandama halduspraktikat ka dokumentidele juurdepääsu vallas ja ma kinnitan teile, et läbipaistvust eh, pea, peetakse mm, komisjonis tervikuna ülitähtsaks teemaks. suur tänu proua volinik ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad, proua Koratsapilt kõigepealt. suur tänu, proua juhataja, volinik Jourova. üldsuse juurdepääs dokumentidele on ülioluline, kui me tahame suurendada inimeste usaldust meie töö vastu ja tahame ületada lõhe Euroopa Liidu kodanike institutsioonide vahel. ajal, kus populistid väidavad, et eurokraadid Brüsselis otsustavad euro-, inimeste elu üle ja õõnestavad Euroopa Liidu legitiimsust, on rahvapartei sõnum väga selge, meil ei ole mitte midagi varjata. meie oleme pühendunud läbipaistvusele, avatusele ja vastutuskohustusele. me peaksime Euroopa institutsioonide uksed avama, näitamaks seda, et otsused langetatakse siin demokraatlikult. Euroopa Parlament on eh, selles osas esirinnas, kuid tuleb ära teha veel rohkem, eh, eriti nõukogus. ja ma kutsun eesistujat üles käivitama arutelu üldsuse juurdepääsu dokumentidele äh, Ehm, seadusandluse osas kodanikel on õigus teada, mida nende esindajad nende nimel teevad ja kuidas Euroopa raha kulutatakse. see peab olema lihtne, kiire ja kasutajasõbralik. näiteks meil peaks olema ühtne otsingupunkt kolme institutsiooni jaoks, nii nagu ehm, Europortaal, see teeks lihtsamaks inimestele info leidmise. Euroopa rahval peab olema võimalus osaleda, olla kaasatud ja mõjutada Euroopa otsuseid. see ei tähenda e, otsedemokraatiat. Euroopas elame me esindusdemokraatias, e, aga avatusega kaasneb loomulikult vastutus. üldsuse juurdepääs e, ei tähenda Wikileaksi või informaatoreid. eraelu tuleb kaitsta, tagades aga läbipaistvus. jah, Laura kolmepoolsed läbirääkimised peavad olema rahvusvaheliste lepingute puhul läbipaistvamad, aga tuleb tagada vastastikuse usalduse ruum, see on oluline selleks, et mingisugused tulemused oleks ka läbirääkimistel. ma olen valmis olema avatud oma töö osas, me oleme kontaktis inimestega, nende inimeste usalduse võitmine on olulisem kui kunagi varem, selle ees meil on ühtsed probleemid, mis vajavad ühtseid Euroopa-üleseid vastuseid. suur tänu no härra juhataja. suur tänu. ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Anna Hed. Teil on kaks minutit kõneaega. suur tänu härra juhataja, üldsuse juurdepääs dokumentidele on Euroopa Liidu üks põhiõiguseid ja aluslepingud seda ka kaitsevad see raport, millest me täna räägime, puudutab ju otseselt meie demokraatliku süsteemi öö, ähm, toimimisest. kas kodanikel on ülevaade selle kohta, milliseid otsuseid võetakse vastu või ei? ka mina ise olen olnud raportööriks äh, üldsuse juurdepääsu dokumentidele läbipaistvusdirektiiviks, äh, nimetame me seda raporti osas, kuid see praegu on blokeeritud kinni jäänud nõukogus, sellepärast on väga oluline, et parlamendi raportöörid nõuaksid seda, et institutsioonid ja ametivõimud rakendaksid ja peaksid kinni eh, nendest muudatustest, eh, mille on toonud sisse Lissaboni leping põhiõiguste osas. mina arvan, et eh, me peame tagama ennekõike selle, et on juurdepääs rahval haldusdokumentidele ka mina arvan, et äh, juurdepääs dokumendi, dokumentidele, et äh, suurendaks läbipaistvust, äh, see oleks kasulik kodanike jaoks ja minu meelest annab võimaluse ka luua vähem bürokraatliku administratsiooni. loomulikult on seadusandluse tõhusus tähtis, aga me peame teadma, mida läbipaistvuse suurendamine haldusmõttes kaasa toob jah, Äh, tuleb demokraatiat suurendada ka näiteks rahvusvaheliste lepingute puhul, aga tuleb jätta endale piisavalt mõtteaega ja sellepärast me oleme nõus ettepanekutega, mis puudutab äh, erinevate komisjonide mm, dokumente, triloogidel näiteks, kolmepoolsetel läbirääkimistel siis, ja meie jaoks on oluline see, et oleks vähemalt juurdepääs protokollide kokkuvõtetele kuid loomulikult mõned punktid peavad jääma ka salastatuks äh, teatud ajaks. meie tahame küll tagada suurema läbipaistvuse. Monika Makovei, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja üldsuse juurdepääsuõigus dokumentidele informatsioonile on iga demokraatia lahutamatu osa. ilma selle õiguseta ei ole tegemist demokraatia, vaid äh, diktaatorriigiga. inimestel on õigus olla teavitatud, informeeritud ja nad peavad teadma, mis rahaga äh, tehakse, millised on otsused, mis langetatakse Euroopa Parlamendis ja institutsioonides, mida selle rahaga tehakse, milliseid poliitikaid nende nimel vastu võtame see äh, annab meile legitiimsust juurde, kui me oleme avatud ja, ja suurendab usaldust demokraatliku süsteemi vastu. läbipaistvus ja juurdepääs informatsioonile äh, võiks äh, täita praeguse mm, usalduse vaakumi. rahvas ei usalda Euroopa Liidu institutsiooni, väga paljud nendest. andkem neile aga pi-, seda teavet, mida nad taga ajavad ja täitkem see vaakum on kolleege, kes on esitanud küsimuse, et miks Euroopa Parlamendi koduleheküljele peaks panema üles kogu selle info, mida neil ei ole vaja. mina arvan, et rahvas võiks ise valida, mida neil on vaja või mitte, kõik tuleks avalikustada, meie ei pea nende eest otsustama, aitäh. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel annaksin ma sõna äh, Sofii Intveldile. suur tänu, härra juhataja, õnnitlused raportöörile hästi tehtud töö eest, ma olin teie eelkäija ja see töö, mis sai tehtud kaks aastat tagasi, peegeldub väga hästi selles raportis. palju on siin räägitud usaldusest? kodaniku usaldus ei ole kunagi olnud nii madal kui praegu, see usaldus tuleb tagasi võita ja mõnikord jääb mulle selles arutelus ka selline mulje, et meie ei usalda kodanikku ka, sest me ei julgegi neile nagu, nagu näidata seda tööd, mis me teeme ja mul on jäänud silma, et vaatamata kõikidele ilusatele sõnadele, on kolme institutsiooni puhul ikka nii, et meil ei ole avatuse ja läbipaistvuse kultuur juurdunud. pigem selline salatsemise kultuur üritatakse nii vähe välja anda kui võimalik, ma tean, millest ma räägin. ma olen käivitanud öö, terve rida menetlusi selle juurdepääsu osas, see on isegi viinud mind kaks korda muuseas Luksemburgis kohtu ette. aga me peaksime mõistma, et läbipaistvus on reegel. see ei ole mingisugune liberaalide laul, vaid see on reegel, mõned unustavad selle lihtsalt ära teinekord öeldakse, et ei tohiks seda, et ei pea seda või teist avalikustama, see on meie jaoks natukene ebamugav, meil on vaja mõttepausi, aga läbipaistvus on juriidiline kohustus, kui me ei saa lubada dokumentide osas avalikustamist, siis tuleb selgelt põhjendada, miks ma viitaksin kaks aastat tagasi vastu võetud resolutsioonile, mina olin seal resolutsiooni omanik äh, ja äh, tegelikult järel, tegelikult äh, järeldused on olnud äh, olematud. kui ma vaatan läbipaistvust kolmepoolsetel läbirääkimistel, siis ausalt öeldes jahmatav on see, me astume sammu tagasi võrreldes kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud dokumendiga. praegu oleme me vähem nagu valmis läbipaistvad olema kui aastal kaks tuhat neliteist, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aga usaldus on rahva seas veelgi vähenenud ja nüüd kolm asja, mida me, mis tuleks ette võtta äh, ja üle võtta eelmisest resolutsioonis. tuleb kõikides institutsioonides ametisse nimetada läbipaistvusametnikke, sealhulgas äh, Euroopa Parlamendis, meie eesseisus on keeldunud sellest seni, teiseks tuleb tegevuskava luua, ma kohe lõpetan, proua härra juhataja, ja kolmandaks, meil on vaja reegleid dokumentide salastamiseks ja on vaja lihtsamat menetlust selle salatsemise vastu astumiseks, et me ei peaks minema iga kord kohtusse suur tänu, Sofi Intvelt, järgmisena saab kuue NLG, LG, kuue NGL äh, fraktsiooni nimel proua Albi Oll eeskuju, et me saaks hinnata läbipaistvust Euroopa Liidus. siin on deklaratsioon, mille peale peame alla kirjutama, et äh, astuda äh, salasaali, kus lugu taga on dokumendid, et ei pea kohta, selles meenutatakse meile kohustust eh, täita salainformatsiooni ligipääsu reeglid, kõigepealt tuleb garanteerida, et neid ei tohi välja viia ning ei tohi mingil juhul teha midagi selleks, et äh, asjasse mittepuutuvad inimesed informatsioonist teadlikuks saaks. ning kolmandaks ei tohi, ähm, ei tohi kirjutada äh, midagi nende dokumentide kohta, meile meenutatakse ka seda, et kui me midagi mainime, siis äh, võidakse meid õigusinstitutsiooni poolt rünnata Eh, ning eh, me lubatakse dokumentidega tutvuda, kui me vannume vaikust, mis eh, ründab meie õigusi, mis ründab Euroopa kohustusi ja jääme, peame olema vaid samal, kui hargmaised ettevõtted panevad kokku kokkuleppe, mis neid huvitab. meie nõuame referendumit selleks, et rahvas saaks rääkida. suur tänu ja roheliste nimel saab nüüd sõna Jose Maria Terricabras. rohelised, EFEA äh, äh, fraktsioon, suur tänu teile, härra president äh, raport äh, annab suurepärase võimaluse, et lähendada, äh, lähendada kodanikke äh, Euroopa Liitu. roheliste fraktsioon leiab, et oleks väga hea, kui me saaks, et kui oleks val-, läbipaistvusvolinik olemas, mis, kes tegeleks dokumentidega ligipääsemisega ning räägiksime siin kolmest olulisest punktist. kõigepealt ühine portaal kõigi institutsioonidele ligipääsemiseks teiseks, et avaldataks võimalikult suur hulk dokumente internetis, samuti rahvusvaheliste lepingute kohta käivad dokumendid, mis tegelevad eh, kaubandusküsimustega. kolmandaks tuleb lobitöötajate register eh, kokku panna, kes eh, tegeleks Euroopa normatiivide ülevaatamisega. samuti kutsume üles, et komis-, komisjoni, et Euroopa äh, Eh, oleks läbipaistvuses eeskujuks kõigi ehm, eh, eeskujuks. tänasin kolleegile Ferrarat tehtud töö eest. aitäh, härra president. suur tänu. ja tõesti, roheline, rohelised ja EFA fraktsioon on see. täiesti õige märkus Äh, ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna asepeasekretär härra Patten. suur tänu, Richard, hea meel sind jälle näha siin äh, presidenditoolis. Euroopa Liit räägib väga palju demokraatiast ja läbipaistvusest äh, ja seega peaksid meie tegutsemised ka olema Euroopa kodanikele kättesaadavad, keda me väidetavalt esindame. üks teema, mis puudutab väga paljusid inimesi, on TTIP see Atlandi-ülene eh, kaubandus- ja investeeringupartnerlus, leping, mis sõlmitakse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. TTIP on nüüd arutelul olnud eh, täielikus saladuses, eh, rahvasaadikutel ei ole mingisugust sõnaõigust, me ei saa mitte kuidagi mõjutada selle tulemusi seni on minule kirjutatud ttip küsimuses üle kahekümne tuhande emaili valijate poolt ttip tegelikult äh, avab meie avalikud teenused äh, Ameerika korporatsioonidele, eriti tekitab muret äh, investori ja riigi vaheliste ähm, vaidluste lahendamise süsteem, see annab erafirmadele võimaluse valitsused viia eratribunali ette, kui ettevõtte väidete kohaselt rikub valitsus ettevõtte huvisid. Obama käis Suurbritannias eelmisel nädalal ja ähvardas Briti rahvast, et mis saab siis, kui britid astuvad välja äh, Euroopa Liidust. no kui madalale võib Suurbritannia veel vajuda, peab võõras juht tulema ja ähvardama meid meie äh, enda pealinnas, meie peaminister noogutab äh, truult kõrval, oksele ajab. Obama peaks tegelikult ütlema, et me peame hääletama Euroopa Liidu vastu, sest muidu seda kaubanduslepingut ei tule ameeriklastega, vaid peab hoopis järjekorra lõppu minema ütleb Obama. tegelikult unustatakse ära see, et meie oleme ameeriklastele suur kaubanduspartner Ühendkuningriigina ja unustatakse ära, et meil ei ole kaubanduslepingut. unustatakse ära, et öö, USA on üks meie kümnest suurimast kaubanduspartnerist ja neil pole ka lepingut Euroopa Liiduga. kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, siis ei muutu mitte midagi mis puudutab meie kaubandussuhteid ameeriklastega. Obama tahab, et Ühendkuningriik ei jääks äh, Euroopa Liitu, sellepärast et ta tahab TTIP peale suruda kõigile. Briti rahvas, lõpetage oma enda lollitamine, meil ei ole USA-ga mitte mingisuguseid erisuhteid, me oleme nende orjad. Äh, Ameerika poliitiline establishment ei ole meie suur sõber Neid huvitavad ainult suurettevõtted ja rahvusvaheline finantsmaailm. Briti rahva huvides on lahkuda kahekümne kolmandal juunil Euroopa Liidust ja see otsus siis ka rahvahääletuse otsus nii kiiresti kui võimalik rakendada. suur tänu, Richard! suur tänu, Charles, äh, selle ilusa sõnavõtu eest. järgmisena saab sõna Katrina Kinnitši üks minut, palun. suur tänu, äh, härra juhataja, suur tänu, proua Ferrara, teie tehtud töö eest. Äh, juurdepääs dokumentidele tõesti on läbipaistvuste, äh, läbipaistvuse lahutamatu osa ja see on õigus, mis on tagatud aluslepinguga, aga tegelikult on kodanikel üsna tihti raskusi Euroopa Liidu seadusandlik kodanikuprotsessiga seotud dokumendile juurdepääru saada ja, ja saada mingisugust aimu meie administratsiooni tegevusest. nimelt ei ole vastavasisulist institutsioonivahelist kokkulepet antud teemal. tänane arutelu tuletab meelde selle, kui oluline on institutsioonide tegevuse osas suurem ähm, läbipaistvus, kui oluline on äh, see, et äh, dokumentide juurdepääs tagatakse ja meie äh, raport on samm õiges suunas me peame eh, tagama selle, et kodanikel on võimalus kontrollida institutsioonide tegevust, sellega suuda, saaksime me taastada kodaniku usalduse Euroopa Liidu vastu ja, ja see eh, laiendaks demokraatiat. on oluline, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid astuksid samme edasi selles osas. suur tänu, proua Kinnitši. järgmisena saab sõna Pirgo Ruohonen-Lerner palun, üks minut kõneaega. suur tänu, äh, härra juhataja ja suur tänu kolleeg Ferrarale hästi tehtud töö eest avatus on väga oluline, kui me räägime ühiselt äh, võetud otsustest ja ühtsetest vahenditest, aga sellest ei piisa avalik info peab olema ka kättesaadav, hõlpsasti kättesaadav. kodanik, kes otsib infot Euroopa Liidu kohta või näiteks ka vabaühenduse esindajal ei ole mingit kasu sellest avaldusest siis, kui dokumendid on varjatud väga raskete menetluste taha ja kõikidel institutsioonidel on siin paranemisruumi. Õnneks on Ferrara raportis ka sellele viidatud, seal näiteks nõuatakse paremaid võimalusi dokumentidele juurdepääs saada. loomulikult on avatusel ka piirid. TTIP äh, arutelude sarnased läbirääkimised öö, äh, Nende puhul ei saa kogu info alati olla avalikkuse ees, see paneks Euroopa Liidu ebasoodsasse läbirääkimiste positsiooni. kuid tegemist on siiski erandiga. Äh, avatus on kõige aluseks, see on üks äh, olulisemaid võimalusi, kuidas Euroopa Liidu kodanike usaldust Euroopa Liidu suunas tõsta ja nagu me kõik teame, seda usaldust on tõesti meil kõigil vaja. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna Juan Fernando Lopez Aguilar suur tänu teile, härra president, mm, volinik. selle arutelu esmane põhjus on iga-aastane raport eh, dokumentide ligipääsetavuse kohta kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal. tahaksin tänada raportööre ja variraportööre, eriti selle õigusloomelise eh, tegevuse läbipaistvuse eest, eriti puudutab see kolmepoolseid läbirääkimisi, kus eh, noh, dokumendid peavad olema läbipaistvad ning samuti tuleb teha kõik äh, selleks, et olulised ähm, arutelud toimuks, äh, oleks äh, jälgitavad ka internetis, kuid samas peab ütlema ka seda, et sel ajal, kui mõned institutsioonid teevad seda, mida, mille kohta Hispaanias öeldakse, et räägi, millega sa uhkeldad ja ma ütlen sulle, mida sul pole ning Euroopa äh, Äh, äh, on olemas põhi, põhiõiguste harta, mida ignoreeritakse Euroopa institutsioonides, seega on väga oluline, et lõpuks ometi, lõpuks ometi äh, tuleb blokeerida direktiivi, mis puudutab läbipaistvust, mida blokeeriti kogu eelmise parlamendi koosseisu vältel ja mida seni pole suudetud ka taas käivitada. suur tänu. suur tänu, härra Mamikins, üks minut, palun president, äh, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa integratsiooniprotsess ning institutsioonide ülesehitamine on alati võtnud äh, aluseks osalusdemokraatia ja läbipaistvuse vähemalt äh, põhimõtetes on väga ebasobiv paljude institutsioonide ja ka parlamendi jaoks, et ligipääs paljudele saladokumentidele on endiselt garanteeritud. ma toetan seda, et me kaasame Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu, Keskpanka, eh, kohtu, kohuti ja kõiki teisi, eh, et nad selle direktiivi eh, kohaldusala alla kuuluksid. ja kõige olulisem põhjus selliste muudatuste jaoks on väga lihtne need, kes oma maksudest peavad üleval Euroopa eelarvet, peavad teadma, mis tegelikult toimub Euroopa Äh, institutsioonide seinte taga, see äh, peaks äh, ka suurendama huvi ja mõistmist Euroopa Liidu kui sellise vastu, aitäh! suur tänu teile, härra saadik, ütleb president. nüüd algab aga vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna Nicola Caputo, palun suur tänu, president. E, e, administratiivprotsesside lisandväärtus Euroopa liikmesriikides ja Euroopa institutsioonides nõuavad poliitilist kontrolli ja samuti ka demokraatlike protsesside e, läbipaistvust, mille käigus jagatakse informatsiooni. meil on vaja suuremat teadlikkust sellest, mis aitab tugevdada ligipääsu dokumentidele. põhiõiguste harta rõhutab seda pidevalt ja seda teeb ka Euroopa Kohus ja liikmesriikide kohtud. kuid samas ollakse ehm, selliste normide ja reeglite mõju all, mis puudutavad siis dokumentide salastamist eh, ja tegemist on selliste vastuoluliste, vastukäivate põhimõtetega, mida kohaldatakse pidevalt eri viisidel ja, ja seda ka erinevates andmeedastusüksustes. väga raske on paika panna ühtseid reegleid, meil on vaja eh, kasutada delegeeritud õigusakte, tuleb mõelda selle peale, kuidas tegutseda paremini ka kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis riskivad samuti äh, Ähm, äh, mis riskivad samuti äh, meie äh, demokraatliku protsessi küsimärgi alla seada. härra Marias, härra president, tulge tagasi läbipaistvuse juurde. meil on mõnikord ligipääs dokumentidele äh, aga tihtipeale on saalis nii, et me ei saa koopiat dokumenteerida, ei tohi märkmeid teha, ei tohi teatavaks teha seda, mida me TTIP läbirääkimistes teame. Ameerika Ühendriikides ei ole selliseid piiranguid. kui läbi, seal on läbirääkijate assistentidel on õigus seal dokumentidega tutvuda äh, ning administratsiooni liikmeid on sadu, kes tohivad dokumentidega tutvuda. Need äh, läbirääkimised näidavad, et on olemas saladiplomaatia. proua Jurova rääkis äh, demokraatiast, aga mis, äh, mis demokraatia see selline on, kui rikutakse Euroopa aluslepinguid, mis on vastuolus rahva võimuga. Euroopa parlament valitakse ametisse otse meie kodanike poolt ja sellega seoses peab ta olema esimene, kes kaitseb läbipaistvust ja kodanike õiguse. järgmisena saab sõna ähm, äh, härra äh, Marju Pinto. härra president, kallid kolleegid, kõigepealt sooviksin ma öelda aitäh ja ka palju õnne Laura Ferrarale tehtud töö eest. läbipaistvus Euroopa institutsioonide toimimine on võtmetähtsusega, et need oleks usaldusväärsed ja et kodanikud, keda me kõik siin esindame, sooviks meid edasi usaldada. see tähendab ka seda, et neil peab olema õigus ligi pääseda dokumentidele ja ka sellisele, sellistele andmetele, mis praegu on salastatud, see on osa osalusdemokraatiast ning äh, praegusel hetkel äh, poliitiline ja halduse läbipaistvuse takistamine on demokraatia vaenlane. sellega seoses on väga oluline, et äh, oleks võimalik garanteerida TTIP-ga seotud dokumentidele ligipääs ja samuti ka ligipääs kõigile kolmepoolsetele läbirääkimistel kasutatavale dokumentidele kes teab, see ei karda, öeldakse minu kodumaal, sest see, kes see, kes teab, see ei taha ka midagi varjata. järgmisena saab sõna Ivan Jakovtšitš. ma tänan. suur tänu, te tegite küll väikse vea mind tutvustades Äh, horvaatia keeles, aga sellest ei ole midagi. Äh, jah, tahan tänada meie raportööri proua Ferrarat. eesmärgiks on institutsioonid lähemale tuua äh, meie kodanikele ja meie töö siin parlamendis ja institutsioonides ka muuta lähedasemaks kodanikele. ja see on tõesti ainuõige viis, kuidas jälle taastada kodanike usaldus meie vastu peab tunnistama, et Euroopa Liidu projektil on palju probleeme ja üks põhjus on selles, et bürokraatiat on liiga palju. jah, see sõna läbipaistvus ei peaks olema meie sõnavaras, vaid hoopis avatusest tuleks rääkida. institutsioonid peavad olema avatud meie kodanikele ja kodanikud peavad saama juurde pääseda kogu informatsioonile, mida nad vajavad uh Vulevtis e, Kostas Hrisogonos. Kostas Hrisogonos, palun. Η πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που έχουν στη διάθεση. Suur tänu kodanike juurdepääs dokumentidele, mis e, on Euroopa Liidu institutsioonide valduses, on ülioluline teema. dokumentide salastatus peaks ikkagi olema erandiks, aga mitte reegliks. Eh, see on see, mida ka määruse tekst ütleb ja see on kooskõlas eh, ka Euroopa Kohtu praktikaga. Eh, aga tihtipeale me näeme, et Euroopa Liidu institutsioonid ei võimalda kodanikele juurdepääsu oma dokumentidele ja see rikub avaliku juurdepääsu põhimõtet ja TTIP on väga hea näide Äh, väga vähe informatsiooni on selle kohta avalikkuse ette tulnud, dokumendid on kuulutatud salastatuks. Euroopa Liidu institutsioonid peavad tagama avatud juurdepääsu dokumentidele, ta-, sellega, et suureneks osalusdemokraatia, läbipaistvus ja aruandekohustus kodanike ees. Äh, äh, ma tänan. Katariina Konetšna ma tänan, proua raportöör, tänan teid suurepärase töö eest. ma saan aru, et teil tuli olla diplomaatiline, kui te teksti koostasite, nii et te väga õrnalt ainult kritiseerite nõukogu ja komisjoni, aga minu arvates teete seda liiga malbelt mina arvan, et Euroopa Parlament teeb väga palju ära läbipaistvuse tagamiseks, aga ma ei väida, et meil ei ole enam midagi mm, paremini võimalik teha, aga Äh, äh, paraku on nii, et saadikutel endil on väga raske dokumentidele äh, juurde pääseda tihtipeale ja TTIP-i dokumendid on üks näide selle kohta. see on üks võitlus, mis tuleb meil maha pidada, meil on meie uurimiskomisjonis vaja dokumente. ma loodan, et komisjon teeb meiega koostööd, aga ma olen pisut mures siiski ja pöördun komisjoni poole. jah Äh, see ettepanek lobitöö tegijate keskregistri kohta peaks loodama, sest äh, TTIP-i läbirääkimised näiteks oli rohkem lobitöö tegijaid, kui meil vabaühendusi on. Äh, agora proszę deputado e, Joao e, Pimenta Lopez. proua Lopez, palun. härra Lopez. suur tänu jah, äh, läbipaistvus peaks meil olema ja juurdepääs dokumentidele. see on üks põhimõte, mm, äh, mida me vajame Euroopa Liidus, vabakaubanduslepingud, TTIP ja TISA, äh, nende dokumentidele ei ole olnud võimalik ligi pääseda. nii et juurdepääs dokumentidele ei ole aset leidnud Äh, ja niimoodi äh, jäävad need läbirääkide pidajad demokraatliku kontrolli alt välja. isegi saadikud ei pääse ligi dokumentidele. ja läbipaistvus on vaid suitsukate ma tänan. ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna meie külaline, volinik Jurova suur tänu, lugupeetud saadikud, suur tänu kõigi märkuste eest ja toetuse eest, mida te andsite läbipaistvusele, me jagame seda seisukohta. ei ole juhuslik see, et meie kaks institutsiooni korraldavad ühisürituse läbipaistvuse kohta teisel mail ja see annab panuse avalikkusega konsulteerimisse ja läbipaistvuse registri loomisele ja see toob kokku huvilised eh, Brüsselist ja mujalt. nagu ma ütlesin, määruse tuhat nelikümmend üheksa läbivaatamine aastast kaks tuhat üks on nüüd meil eh, teoksil ja eh, komisjon on valmis nüüd aitama nõukogu ja parlamenti, et nad kokku lepiksid. meie oleme oma töö teinud ja selle määruse kohaselt taotluste läbivaatamine on täielikult kooskõlas artikliga nelikümmend üks ja nelikümmend kaks põhiõiguse hartas. samal ajal peab komisjon järgima ka Euroopa Liidu kohtute lahendeid, mis on seotud rikkumismenetlusega liikmesriikide vastu. komisjon ootab vägagi Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja ombudsmani ja kodanikuühiskonna organisatsioonide andmekaitseametnike ning kõikide teiste sidusrühmadega koostööd selleks, et kujundada välja uus läbipaistvuse režiim. komisjon leiab, et valdkondades, kus Euroopa Liit vastutab haldusstruktuuride eest, kehtivad juba äh, su-, suur hulk reeglistikku ning äh, tavasid. komisjon leiab, et meil on vaja uut horisonta-, e, e, komisjon ei ole veendunud, kas meil praegusel hetkel on vaja uut horisontaalset võrgustikku. suur tänu. ning nüüd saab sõna meie raportöör, proua Laura Ferrara. Grazie Presidente. Bene, ringrazio la Commissione, ringrazio i, dei, i colleghi intervenuti per il loro sostegno e ringrazio ancora... Suur tänu, President. Suur tänu kolleegidele toetuse eest läbipaistvus on meie oluline eesmärk, aga see on ka vahend selleks, et ületada lõhe Euroopa kodanike ja institutsioonide vahel, tagamaks, et meie kodanikud on rohkem kaasatud vastavalt osalusdemokraatia põhimõtetele. seda on vaja ka selleks, et tõsta usaldust, mida praegu napib Euroopa Liidu vastu rääk-, läbirääkimistel kolleegidega selgus ka paraku, et meie kodanikud ei huvitu teatud meie poliitilistest instrumentidest või nad ei mõista neid. osat infot ei mõisteta õigesti, sellega ei nõustuta, sageli ei mõisteta teavet eh, liiga, liigselt tehnilise sõnastuse või sisu tõttu seega Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu ees olev väljakutse tähendab, et me peame kaasama kodanikke rohkem, me peame tagama, et kodanikel on lihtsam juurdepääs infole. me peame tagama, et info on kättesaadav ning et kodanikud saaksid ise otsustada, mis neid huvitab ja mis mitte. seega, info peab olema roh-, kergemini kättesaadav ning paremini mõistetav. raske on mõista sageli ka erinevate institutsioonide veebilehekülgi, seetõttu meil peab olema ka üks kanal kodanike jaoks, kust nad infot saavad. rahvusvaheliste läbirääkimiste nagu TTIP-i puhul peame samuti kaasama kodanikke, kes ei ole rahul nende lepete konfidentsiaalsusega. me peame äh, vaatame üle ka lobitegijate töö ning samuti institutsioonide vahelise koostöö triloogis näiteks. Euroopa Parlamendi praegune ning ka varasemad arvamused äh, loodetavasti aitavad meil tõsta läbipaistvust. suur tänu!